Pan Przewodniczący! Palun võtke istet. Uh, ladies and gentlemen, dear... daamid ja härrad, kallid kolleegid. Ladies and... daamid ja härrad. Please take your seat. palun istuge oma kohtadele saabunud on äärmiselt tähtis hetk. lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad, kallid külalised. homme tähistame me seitsmendat korda Euroopa terrorismi ohvrite päeva homme, üheteistkümnendal märtsil. ja see päev on pühendatud rohkem kui viiele tuhandele inimesele, kes on Euroopas langenud terrorismi ohvriks. terroristid kuulutasid tsiviilisikutele sõja ning nad korraldavad rünnakuid kohtades, kus tavainimene peaks ennast tundma turvaliselt see on häbiväärne, alatu ja ärkpükslik. ja sellepärast ei saa terrorismi ka iialgi õigustada. meie, eurooplased, oleme tugevad ja üksmeelsed. ükski terroristlik või kuritegelik rühmitus ei saa nõrgendada meie usku ühendatud Euroopasse. daamid ja härrad palun äh, tõusta kõigil äh, leinaseisakuks, millega mälestame terrorismi ohvreid. Thank you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 meil on äh, kaks kirjalikku deklaratsiooni. esimese on esitanud Mark Tarabella, Regina Pastus, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergier, Renate Weber. ja see puudutab äh, Euroopa statuuti kindlustusasutustele, assotsiatsioonidele ja siht-.